me soovime ka, et need samad inimesed, kes on võib-olla kolmsada aastat tagasi juba välja rännanud oma kodumaalt, saaksid viisavabalt tagasi oma kunagisele, kunagiste juurte juurde.